looduskaitse valdkonnas. raadionäidendi või kuuldemängu rahastamine Mosambiigis. Need on need asjad, mida tehakse, rahastatakse riike, mis ei ole Euroopa Liidus ja seda ei auditeerita kui äh, meil on mitme doonoriga projektid, siis eeldatakse, et kõik on korras, mitte seda ei kontrollita. ja nagu kolleegid on viidanud, ei ole ka auditeeritud piisavalt arvu tehinguid, see tähendab jällegi suur hulk tehinguid on äh, vigade arvestusest väljas. asi on väga lihtne, kui te ei saa asja auditeerida, siis ei tohi selle peale kulutada. nii saabki auditit heaks kiita. suur tänu nüüd poolteist minutit, kolleeg Deutsch. tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! kallid kolleegid! Euroopa Kontrollikoda on väga oluline Euroopa Liidu rahade kasutamise õiguspärasuse tagaja. Äh, igal aastal esitab Kontrollikoda oma aruande, millega algab äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus, mina osalen selles üheteistkümnendat korda ja iga kord olen tegelenud erineva valdkonnaga. ma pean ütlema, et äh, Kontrollikoda teeb suurepärast tööd ja meil on suurepärane koostöö. kui me räägime nüüd nendest trendidest, mida me siin näeme, siis võib öelda, et neid on nii positiivseid ähm, ja negatiivseid ei ole. Ähm, veamäär hinnanguliselt kaks koma kuus protsenti aastal kaks tuhat kaheksateist, kuigi esitati päris palju maksetaotlusi just nimelt seoses näiteks investeeringutoetustega. proua juhataja, ma tahaksin veel midagi öelda. Ungari delegatsiooni juhina Rahvapartei fraktsioonis saan rääkida kahekümne kolmandast oktoobrist. see on meie jaoks viiekümne kuuenda aasta revolutsiooni mälestuspäev, me mälestame oma kangelasi ja tänan teid võimaluse eest sellele tähelepanu juhtida. palun jääge sealjuures äh, kõneaja juurde. järgmisena kolleeg Wolters, üks minut. suur tänu, viimased paar kuud oleme rääkinud päris palju ühest riigist ja ühest küsimusest. lausa nii palju, et me unustame ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriiki äh, ära ja nemad peavad otsustama järgmise seitsme aasta eelarve. ja see järgmine eelarve ei ole mitte ainult võimalus teha rohelisemaid otsuseid, vaid lahendada päris palju keerulisemaid küsimusi. ja Euroopa Kontrolli äh, koda on sellele ka oma äh, aruandes viidanud, see kakssada kaheksateist miljonit, äh, mida ei ole välja võetud või mida ei ole kasutatud, on probleem, äh, aga meil on liikmesriike, kellel on neid projekte vaja Äh, et oma majandust arendada, seetõttu meil on vaja hõlbustada juurdepääsu rahastamisele, juhul kui me räägime kasulikest äh, projektidest, mis tagavad Euroopa Liidu kasvu, näiteks investeeringutest äh, raudteetranspordile. nii et teeme nii, et me järgmistel aast-, perioodidel rahastame kasulikke projekte, härra Piiter. suur tänu Briti kolleegidele selle poleemikaga äh, te lõhute ka Ühendkuningriigi. Äh, suur aitäh komisjonile ja ka äh, Euroopa Kontrollikojale selle aruande eest, kaks koma kuus protsenti on väga hea, tundub mulle, asi on paranenud, aga üks koht, kus Euroopa näitab oma nägu piirkondades, siis maaelu arengupoliitika on väga kehva Äh, nende veamäärade küsimus on väga äh, halb äh, märk maksumaksjale. ma ei tea, kas meie nõudmine läbipaistvuse järele on piisavalt ka reaktsiooni leidnud, me tahame juba aastaid, et needsamad riigid nimetatakse ära, kus asjad halvasti on ja ka need, kus on Äh, mustad lambad peidust tuleks äh, välja näidata. jah, me ei ole nõus, et näpuga näitamine ja süüdistamine aitab ja jah, meie oleme ka tegelikult süüdi sellest, et reeglid on komplekssed ja selles, et äh, makseid on väga palju mm, viibinud, aga komisjon ja Kontrollikoda, te peidate praegu ennast statistika tõlgendamise ja ad hoc kontrollide taha, aga äh, tegelikult meie ja teie peaksite võtma vastutuse, meie ühiselt saame asju parandada, äh, süüdistage ka meid, äh, kui teie peaksite nõudma rohkem läbipaistvust liikmesriikidest ja vabakonnaorganisatsioonidest, seda vastutust võtame me järgmistel aastatel, aitäh! suur aitäh, järgnevalt kolleeg Grapini üheks minutiks, palun! suur tänu teile, juhataja, austatud äh, Kontrollikoja president. mina tahaksin alustada sellega, et äh, kiidan seda aruannet, mille olete meile esitlenud. Äh, väga häid asju on siin sisuliselt kirjas. Te olete väga palju oma meeskonnaga panustanud liikmesriikides, kolmandates riikides, institutsioonides ning me oleme nüüd äh, näinud seda, kuidas äh, teie kontrollikojana olete strateegiat rakendanud ja peate rakendama, ähm, mille eesmärgiks oleks ennetamine. loomulikult on võimalik äh, teatud mõttes õigustada, et vigu tehakse, aga väga hea oleks, kui neid oleks võimalik vältida. teiseks tahaksin ma et te sõnaselgemateks teeksite need äh, raportid. Teil on avalikustatud äh, dokumentide rekord äh, ja selle suhtes tunnustavad sõnad, teie aruandeid me jälgime. lõpetuseks kolleeg Leega poolteist minutit, palun. aitäh teile, juhataja loomulikult on suur rõõm sellest, et et äh, veamäär on väiksemaks muutunud, aga sellest ei piisa. teatud äh, eelarvevaldkondades ei ole tunneli lõpus võimalik valgust näha ja just nendes äh, valdkondades on niimoodi, kus kasutatakse rohkem raha, näiteks ühtekuuluvuspoliitikas aga neid vahendeid on vaja kasutada ka mujal. viis protsenti kaks tuhat kaheksateist aastas kolm miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika tarvis nende tööde jaoks, mis tegelikult äh, ei olnud abikõlbulikud. see kogu protsess on väga bürokraatlik, ma ei saa aktsepteerida ja ei saa aru, mikspärast äh, Euroopa Liidu enda aparaat oma äh, seadusi ja reegleid ei järgi. Eh, eelmise aasta eh, andmed näitavad, et eh, näiteks ka hankeprotsessides meie oma institutsioonid teevad suuri vigu. menetlused on keerukad, neid tuleb lihtsustada, need peavad olema läbipaistvamad kui siiamaani. väga palju raha kasutatakse valesti. me ei saa toetada ainult rikkaid regioone ja toetada projekte, mis ei ole abikõlbulikud. meie kodanik teenib ära midagi paremat, teenib seda, et tema raha kasutatakse optimaalselt, täna see aga niimoodi ei ole. suur tänu. suur aitäh, jõuame nüüd vaba mikrofoni juurde ja siin on kaks sõnasoovijat, olen väga lahke ja luban mõlemal rääkida. esiteks siis härra Boltšak, üks minut paní předsedající. suur tänu, juhataja, et andsite mulle sõna. tahaksin ma tänada teid raporti eest, ma arvan, et see annab meile väga hea ülevaate ning see on väga kasulik informatsioon meie tulevaseks tööks. aga meie debatis jäi kõlama see, et veamäär on siiski olemas ja see käib käsikäes meie taotlustega lihtsustada menetlusi. veamäär on erinevatel aastatel erinev olnud ja kui ma ähm, juhtusin nägema ühe rohestamise äh, kriteeriumite hulka meie põllumajandustootjale, siis ma nägin, et see on väga paks dokument, oluline oleks kõiki neid nõudlusi minu arust lihtsustada. Ma, tasumata arvete hulk on kuhjunud, see ei ole hea ühtekuuluvusele. Äh, Euroopa Liit peaks vaatama seda, kuidas eh, tõhusus on, milline on eh, meie raha kasutamise tõhusus, kui hästi seda kasutatakse, sellele tuleb keskenduda. ja lõpetuseks eh, palun kolleeg Tšuhularu. suur tänu teile, proua juhataja. loomulikult on väga oluline see Kontrollikoja tehtud töö. me näeme nende aruandest, et paljutki on võimalik äh, äh, parandada, isegi jumalikud seadused äh, ei ole perfektsed. aga mõelgem selle peale, kas me peaksime otsima süüdlasi ja vargaid või äkki on tehtud lihtsalt kogemata vigu. põllumajanduses on kindlasti võimalik menetlusi lihtsustada. ja me peaksime Eh, oma standardid looma niimoodi, et selliseid vigu ei oleks võimalik teha. niisiis eh, võib-olla peaksime Euroopa Liidus asju vastavalt parandama. aitäh ja siis saab sõna volinik Oettinger, palun. austatud juhataja, austatud daamid ja härrad, parlamendiliikmed. lihtsustamine, jah, tõsi. me peame kõik tegema selleks, et meie toetusprogramm või eelarveprogramm äh, sätestab, kuidas äh, projektirahasid taotleda, kuidas äh, järge pidada, kuidas aruandlust teha, see peab olema piisavalt lihtne, sellepärast et see energiakoormus tähendab ka kulus, kulusid, kulusid meie kodanikule, meie regioonidele, liikmesriikidele, meie Äh, institutsioonidele ja samas ka vabakonnaorganisatsioonidele ning koolidele. teisest küljest taotlus äh, vormide eesmärk ja menetluste eesmärk on see, et igasuguseid pettusi oleks võimalik vältida. kui me teeme asjad liiga lihtsad, siis on väärkasutus ja kuritarvitamine ka lihtsad. Äh, teisest küljest viimastel aastatel, aastakümnetel oleme me näinud, et nõukogus, aga ka parlamendis on keerukus see taotlus olemas, rohkem dokument, dokumentatsiooni, veel rohkem menetlusi. see on pärast kahtekümmet, kahtekümmet aastat eelarveraamistikus oluline, et reeglite osas peaks ka nõukogu ja parlament ennast tagasi hoida, kui eeskirju rohkem dokumente täita välditaks ma olen eelarve äh, kontrolliga te äh, tegelenud äh, oma poliitilise karjääri jooksul nii kohalikul tasandil kui riigi tasandil ja ma võin öelda, et arvete ja dokumentatsiooni kvaliteet on oluline Euroopa tasandil, on nende järgimise kvaliteet sama Eh, kõrge kui see, mida ma olen teadnud eh, kohalikul tasandil, liidumaa tasandil ja ka riiklikul tasandil. meil ei ole mitte mingisugust eh, põhjust omale tuhka pähe raputada. jah, vigu tehakse, aga vigu, vigade tegemine on ka inimlik oluline on see, et sama viga ei tehtaks kahte korda, et viga näidatakse kätte ja see korrigeeritakse ning paremat äh, praktikat teiste vigadest või teistelt riikidelt äh, tullakse nendega välja ja jagatakse nii, et ei ole võimalik vigu korrata või igal pool samu vigu äh, ette ei tuleks. me näeme samas ka, et see vigade määr kaks koma kuus protsenti, aastas kaks koma neli protsenti meie seisame selle eest komisjonina, et seda oleks võimalik veel Äh, vähendada null koma kaks protsenti suurenemine on siin ilmselt mingisugune juhus pigem ja me ei räägi siin mingisuguse trendi algusest. ma näen, et äh, siin on palju sõnasoovijaid, aga kõnelejaid siin enam ei ole näha. ma ei tunne sellist asja ühestki teisest parlamendist, nagu see siin on, et komisjon või äh, Kontrollikoda meie poole pöördutakse kriitiliselt, meie käest küsitakse ja küsijad on nüüd läinud ära saalist, ma ei tea täpselt, kus nad on, joovad õlut, veini või kohvi, võib-olla nad oma büroos, aga igal juhul peaks ju ausus, viisak, viisakus ja kollegiaalsus tähendama seda, et demokraatlikus debatis see, mida kuulata tahetakse, see kuulatakse ära ka selles saalis, kus küsimus on esitatud ma ei räägi siin taga paremalt tiival äh, poliimika, poleemika loojalt äh, kohta ainult, aga nad olid kolleeg Leene suhtes väga kriitilised, neid nüüd enam siin ei ole. härra äh, Piiber, äh, täielik läbipaistvus ja see asja kättenäitamine, kus on vigade raskuskese, jah, olgu, meie oma Äh, läbipaistvust äh, eelarvereeglistikust äh, võtame ja teie olete selle reeglistiku paika hääletanud, ei mitte rohkem ega vähem. ja seda eelarvet on võimalik kontrollida. vigade puhul ei ole me nii läbipaistvad kui näiteks korruptsiooni ja pettuste puhul, seal me ütleme täpselt ära, millised riigid, millised ettevõtted, millised äh, äh, inimesed on seda teinud, kui see on äh, kriminaalne olnud, aitäh suur tänu. viimasena äh, saab äh, nüüd sõna Euroopa Kontrollikoja president äh, härra Lener. austatud juhataja, austatud volinik, daamid ja härrad parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin ma tänada proua Hoolmaierit eelarve kontrolli komisjonis tehtud töö eest. meil on väga hea meel olnud teie komisjoniga koostööd tehes ka ju nüüd uue mandaadi jooksul ja teised kolleegid debatis ütlesid samuti et mida keerukamad on reeglid, seda äh, suurem on tõenäosus, et tehakse vigu. Äh, lühidalt kokku võttes ongi see kogu probleemi juur ja minu aadressil äh, on see samuti kriitika praegu, sest kakskümmend kaks aastat ma istusin teisel pool saali. see on ka seaduselooja süü seaduseandjal on tendents keerukamaid ja keerukamaid reegleid luua, sest et administratsiooni ja Äh, ametnikke ei usaldata, ikka tuleb kõik ära reguleerida kuni detailideni ja kogu seadusandlik protsess ongi selline. selle tulemus on aga, et reeglid on niivõrd keerukad, et juhtuvad vead. kuna kui te olete samas teisel pool lauda istunud ja näete, kuidas see eh, haldusstruktuurides asi paistab, siis võib-olla peaks hoopis usaldama meie haldusstruktuure rohkem nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, kes eh, õiguspäraselt teevad otsuseid, kasutavad vahendeid, eh, olgu need reeglid siis ka lihtsamad. nii et see, kui reegleid on võimalik parendada, toob alla ka veamäära suur tänu, head kolleegid, kes te rääkisite pilootalgatustest eh, ning eh, atesteeritud kontrollide osas. Eh, jah, meie kontrollime, kontrollime ka komisjoni ja liikmesriikide sisekontrolli mehhanisme ja siin me näeme ka täpselt, kus on puudujäägid, kui kaugele need toimivad ning nii on meil võimalik komisjoni ja teiste kontrollitud kohtadega dialoogi pidada, kuidas me saame neid parandada, saame me dialoogi pidada ka selles osas, kuhu edasi minna, kuidas vahendeid äh, kasutada ja äh, see on ka näidanud tegelikult äh, edulugu. Need aspektid, millest me räägime, on iga päev täpselt igal aastal sama, et jah, õige, keerukad bürokraatiareeglid, sellest me juba rääkisime, nüüd üks Äh, aspekt, millest rääkisid äh, proua Grapini ja teised, et me ei räägi mitte ainult nõuetele vastu äh, vastavuselt, aga me räägime ka õiguspärasusest, aga ka sellest, et see on majanduslikult mõistlikult kasutatud vahendite hulk, millest me räägime. tõhusus, majandusliku ja efektiivsuse test on näidanud, et äh, meie tõhusus on kasvanud peaaegu kahekordseks ning äh, me kontrollime neid asju ka edaspidi, sellepärast et meil on äh, selline tunne, et teie siin sidusrühmana ja kodanikku huvitab rohkem, kas sadam või lennujaam või Eh, sild reaalselt Euroopas leiab kasutust, kas see on majanduslikult mõistlikult tehtud, eh, selle asemel, et kontrollida, kas eh, hanke tulemusena on tekkinud mingisugune viga ja leping on antud hoopis valele ehitusettevõttele. aga see, kas need asjad kasutust leiavad, on täpselt sama oluline minu arust või isegi tähtsam Äh, prouad Volter ja, äh, ja teised rääkisid äh, kestlikkusest, te näete, et kui meie uus strateegia jõustub, mis Kontrollikojale rakendub aastal kaks tuhat kakskümmend üks, siis me räägime ka kestliku arengu eesmärkidest rohkem ja vaatame, et nemad, et need eesmärgid meie tegevuse rohkem rohkem rolli mängivad äh, ning kestlikumaks me muutume. Äh, härra Puusten, suur aitäh teile kenade sõnade eest. Äh, ma tahan öelda, et meil on siin konkreetseid näiteid, kus kohas asjad on valesti läinud, sellepärast et kriitika eesmärk on tagada, et asjad paranevad, seda oleme me kümneid aastaid teinud, edaspidi tuleb täpselt samamoodi teha. härra Tšeneki ja härra Hiiver ning teised äh, tahaksin selgitada selle kohta, mis te ütlesite. me kasutame statistilisi meetodeid, meie kohustus on läbi aluslepingute äh, anda kogu eelarvele äh, kinnitav arutan-, aruanne. Need miljonid Äh, eelarveread, mis erinevatesse valdkondadesse voolavad, meie hindame neid, hindame vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mida teevad ka teised äh, auditiorganisatsioonid liikmesriikides ja mujal. me võtame äh, teatud relevantse statistilise kogumi, mis on juhuvalimi läbi valitud ja siis me neid andmeid kontrollime ja vastavalt nendele tulemustele, ka veale, mis me sealt leiame, hindame me ja arvutame välja hinnangulise veamäära. see on äh, umbes valimiga tuhat, meil oli see seitsesada viiskümmend, kui siis juhuslikult kontrollida, saame me öelda teatud protsentuaalse tõenäosusega, et pluss-miinus null koma kaheksa protsenti on äh, selle hinnangulise veamäära äh, tõenäosus äh, tegeliku veamäära avaldumisel. ja loomulikult on võimalik asju timmida täpsemaks, loomulikult teoreetiliselt saame me detailsemalt eelarve kohta konkreetsemaid aspekte välja tuua ja täpsemalt arvutada, aga kui me seda teeme, on meil vaja proportsionaalselt palju suuremaid ressursse. praegu on meil neid viiskümmend protsenti ressursse suunatud aastaaruande kontrollimiseks ja kui me tahame täpsemalt minna, see, see on statistika ja matemaatika, siis on meil vaja neljakordselt, neljakordseid ressursse. ütlen asja lihtsalt, et meil on umbes tuhat töötajat, kui te annate meie käsutusse neli tuhat äh, töötajat, teie olles siin eelarve eest vastutav, siis me saame täpselt topelt rohkem informatsiooni ja topelt täpsemalt, palun. see on otsustav äh, küsimus, teie eelarvele heakskiidu andjana peate seda välja mõtlema kas see tasuks ära, meie ressursid praegu on piiratud ja mõtleme, mis sellest teha saab. selleks, et ressursse kasutada mõistlikult, hindame me riske hindame seal konkreetsemalt, kus teame, et riskid on suuremad, seal, kus riskid on juba ül-, äh, aastakümnete jooksul olnud äh, madalad, näiteks haldusküsimused, kus meil on alati väga väike veamäär, siis selles, nendes valdkondades teeme me vähem. nii et äh, me tahame oma ressursse kasutada ka majanduslikult optimaalselt ning optimaalset tulemust teie jaoks tagada sellega ja see tegelikult ka proua Garcia küsimusele juba vastab, eh, mis puudutab statistilist eh, meetodit. Eh, härra Poirier rääkis sellest, kuidas vahendeid kasutada. meil on mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekutes väga konkreetne ettekujutus, saate lugeda need asjad üle ja meie arvamuse mitmeaastase finantsraamistiku osas sealt välja sõeluda nagu öeldud, meie oleme raskuskeset eh, liigutanud, härra Jensika eh, tsiteeris eh, OECD aruande avaldamist, jah, ma usun tegelikult, et praegu on meil Euroopa Liidus Äh, eelarve haldamise kõige kõrgem standard. loomulikult on siin äh, kindlasti parendusvõimalusi, valdkondi, kus parandada on, siin ei ole mingisugust kahtlustki, te näete seda kõike meie raportist, aga kui me rahvusvaheliselt võrdleme, siis kui te vaatate näiteks USA äh, vastavaid tarnnäitajaid, siis meie näeme väga head välja kokkuvõttes. me peame ka teadma seda, kustkohast me tuleme. üheksakümne üheksandal aastal pidi komisjoni volinik tagasi astuma ning äh, siin oleme me äh, ka negatiivselt hinnanud eelarvevahendite kasutamist üheksakümnendatel aastatel oleme me ei ole avaldanud äh, eelarvesektorite andmeid konkreetseid, siin isegi oli meil veamäärad kahekohalistes protsendimäärades ja kui meil oleks olnud nii tõhus hindamismetoodika nagu täna, kui, kui oleks samasuguste tõhususega kasutada rahasid äh, nagu täna, siis oleks äh, hoopis teistmoodi lood. üheksakümne üheksandast aastast peab ütlema ka, et teie äh, koda on tegelikult pidevalt parendusi esile kutsunud ning teie eelarve kontrolli komisjon on selle eest seisnud, et asjad on hoopis paremaks muutunud nii et mina usun, et siin on olulisi edusamme tehtud ja nüüd veel härra Piibrile märkusena, aga ma ütlesin põhimõtteliselt eelmise, juba ka ennem seda, et jah, põhimõtteliselt teoreetiliselt me võiksime neid andmeid andma riikidele kui meil on äh, seitsesada viiskümmend või kaheksasada äh, tehingut valimis, kui me rakendaksime seda kogu eelarvele, siis oleks võib-olla kuuskümmend ähm, äh, ülekannet riigi kohta, see ei ole statistiliselt üldse oluline arv, kui te tuhandet inimest valimis küsi-, küsite, siis te saate mõistlikud äh, Äh, ülevaate sellest, millist parteid nad valiksid, aga kui te ainult kuutekümmet inimest küsitleksite, siis te saate selle tulemuse ära visata, sest see valim ei ole relevantne. Äh, täpselt samamoodi siin parlamendi soov oli, et me iga seitsme aasta tagant ja kaks tuhat neliteist esimest korda me tegime seda, kõik andmed, mis eelmistest aastatest on olemas, äh, Eh, avaldatakse, aga väga selge märkusega, et need arvud ei ole statistiliselt relevantsed ja ei valgusta mitte kuidagi tegelikult eh, eh, liikmesriikide olukorda, seal poleks mingisugust üldistusvõimet ja siin ma ütleksin sama, mida ma ütlesin kaks nädalat tagasi ECOFINis, et kui nõukogust tulevad suured nõudmised alati rohkem siia-sinna, detailsemad andmed ja nii edasi, olemasolevate ressurssidega me seda ei suuda, te võite nõuda, mis te tahate, aga me lihtsalt väga lihtsalt ei saa seda teha, sellepärast et meie ressursid on teistsugused. aga küsimus on endiselt, kas see on majanduslikult mõistlik, rohkem ressursse nendesse erinevatesse eelarvesektorite kontrollimisse suunata. Teie seadusandjana peate need otsused tegema, nii et vastutus on teie õlgadel ja mitte meie omadel. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, sellega on antud debatt lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on meie suuliselt vastatavad küsimused komisjonile ja komis- ja nõukogule, mis puudutavad otsingu- ja päästetöid Vahemerel. enne kui alustame, annan teile teada, et selleks, et äh, osaleda vaba mikrofoni voorus või kasutada sinise kaardi küsimusi, saate küsida läbi vana või uue süsteemi, läbi elektroonilise süsteemi äh, registreerides on teil vaja oma elektroonilisi hääletuskaarte. aga vaba mikrofoni voorus saate taotleda kõneaega ilma debati lõppu ootamata. nüüd alustame kõigepealt suulise küsimuse esitajast äh, härra Lopes Aguiarist. Teil on sõna. aitäh, proua juhataja, äh, mul on au tutvustada seda resolutsiooni ettepanekut sellises tõsises küsimuses äh, päästetegevus Vahemerel ja ma tõesti äh, mõtlen seda tõsiselt, äh, inimelude päästmine Vahemeres, arvestades, milliseid kohutavalt suur hulk inimesi on hukka saanud seal. me oleme arutanud seda korduvalt siin parlamendis Strasbourgis, ma teen mõned märkused inglise keeles vastavalt nendele dokumentidele, mis on äh, laialt levinud libe komisjonis ja siis jätkan edasi hispaania keeles, äh, et teha mõningad lõppavaldused. Äh, tutvustan seda juhtumit, meenutan lihtsalt, kuivõrd olulised on selle parlamendi resolutsioonide ajaloo jooksul olnud, terve rida on neid olnud, iga kord, kui on Vahemeres aset leidnud tragöödia, tuhat eh, hukkunut Vahemerel sel aastal ja regulaarselt eh, tuleb neid juurde, see on peaaegu nagu rituaal me pidevalt muudkui mõistame selle tragöödia hukka, aga nüüd on lõpuks aeg, et midagi ka muutuks ja et me paluksime, et komisjon ja nõukogu tegelikult ka tegutseksid selles küsimuses. ja see ongi selle konkreetse resolutsiooni eesmärk. me oleme üritanud teha endast parima, et äh, tuua siia kokku kõik äh, vastavad elemendid, mis on erinevatel äh, fraktsioonidel siin, kes, et me oleme valmis äh, kodanikele näitame, et me tõesti hoolime sellest, et see tragöödia peab lõppema. liiga palju elud on läinud kaotsi, sest et neil ei ole regulaarset viisi, kuidas nad võiksid Euroopasse jõuda, seetõttu on nad inimkaubitsejate ohvriks sattunud ja selle tõttu on toimunud tohutud inimõiguste rikkumised Vahemere teisel kaldal Liibüas nii et eh, me ei räägi mitte ainult sellest, et me peame parandama seaduslikke viise siia jõuda, humanitaarkoridori, vaid kutsume Liibüa välja ka nimepidi, see ei ole turvaline koht. me eh, hoolime sellest, et eh, et tegelikult ka Frontex kohtus liikmesriikidega ja Liibüa rannavarvega peavad siin tegutsema, me teame, et inimesed, kes üritavad Liibüast äh, lahkuda, äh, äh, on Liibüa seadusandluse all ja nende jaoks on selline lahkumiskatse kriminaalne. ehk siis praktilises mõttes need, kes Liibüasse tagasi saadetakse, satuvad äh, põhiõiguste ebainimliku rikkumise ohvriks ja sellele olukorrale me ei tohiks ka selga pöörata. on veel üks oluline õiguslik punkt, mis on regulaarselt tõusetunud ehk see, et me peame lõpetama vabaühenduste kriminaliseerimise, nende vabaühendustega, kes üritavad äh, elusid päästa Vahemerel me loomulikult austame neid, eh, seda tegevust, mida riigivõimud on teinud, Itaalia, Hispaania on investeerinud eh, massiivselt avalikke vahendeid, seda on teinud ka ülejäänud Euroopa Liidu lõunapiiri riigid, Kreeka, Malta, kulutavad omi vahendeid, et päästa Vahemerel elusid, aga nad peavad tegema seda vastavalt Euroopa raamistikule, mis eh, on mõistlik Euroopa tasandil, mis on vastavuses Euroopa õigusega ja Euroopa õigusega pean ma silmas ka rahvusvahelist humanitaarõigust, mis on siin kaalul, sest et äh, sellised põhimõtted on Euroopa õiguse osaks vastavalt Lissaboni lepingule, mis jõustus aastal kaks tuhat üheksa, nüüd juba kümme aastat tagasi, koos põhiõiguste hartaga, kus artiklis kaheksateist on ära toodud õigus äh, paluda varjupaika. kakskümmend aastat on näitus äh, Tamperest, mis nõudis Euroopa vabaduse, justiitsõiguse ruumi, mis eh, tagab, et eh, asüülitaotlejate õigused on Euroopas eh, austatud, see tähendab ka seda, et vastutus on jagatud õiglaselt. see on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaheksakümmend osa, kõik need elemendid on olemas. hetkel palume me, et komisjon teeks nüüd endast parima selle uue mandaadiga, et äh, uuesti hakata tegutsema asüülipaketiga, et äh, ei kriminaliseeritaks enam vabaühendusi, et avataks äh, sadamad, et turvaliselt saaksid inimesed maale tuua need in-, laevad, kes on päästnud elusid merel vastavalt merendusõigusele, rahvusvahelisele merendusõigusele, mis kodifitseeriti Jamaikal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaks Need konventsioonid, äh, mis puudutavad äh, inimeste päästmist merel, mis juba seitsmekümnendatel vastu võeti, need on siduvad ka Euroopa Liidule. nii et äh, peab olema Euroopa raamistik reageerimiseks, mis oleks täiesti mõistlik. lõpetuseks sooviksin lihtsalt rõhutada seda, et Euroopa Parlament oma homsel hääletusel näitaks üles sedasama Äh, soovi omaenda sõnum välja öelda, nagu seda on teinud komisjon ja nõukogu eelnevates avaldustes, eelkõige puudutab see äh, äh, ülevaatliku nägemuse koostamist asüülipoliitika osas, millega tegeleb proua Metsola Rahvaparteist ning proua Tšetšilia Kienge sotsialistide fraktsioonist. selles äh, selle avalduse sõnum oli äärmiselt humaanse sisuga, sellega ei ole veel lõpule jõudud, eh, nagu see jäi pooleli ka vabaühenduste toetamiseks. Eh, ma tänan kõiki fraktsioone, kes on valmis sõnumit uuendama uue mandaadi ajal, seda sõnumit komisjonile, aitäh proua Tippurainen, teil on äh, sõna. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, alustuseks äh, ütlen, et äh, rändeolukord äh, Vahemerel on endiselt äh, murettekitav. aga me peaksime ka tunnistama, et see on märkimisväärselt paranenud viimaste aastate jooksul. vastavalt Frontexile aastal kaks tuhat kaheksateist umbes sada kolmkümmend seitse tuhat irregulaarset sisserändajat ületasid Vahemere ühel kolmest peamisest teekonnast see aasta on senini olnud sada viis tuhat saabujat, mis on kakskümmend protsenti vähem kui eelmine aasta. ja äh, oluline on ka see, et kuigi jah, iga surm on liiga palju, siis surmade arv aastal kaks tuhat üheksateist on vähenenud nelikümmend neli protsenti võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist ja see on seotud äh, sellega, et vähenenud on inimeste, saabuvate inimeste hulk ja rohkem on hakanud tegutsema Liibüa rannavarve. selle aasta oktoobri lõpuks äh, on elu kaotanud kuussada kaheksakümmend kaheksa inimest, äh, üritades äh, Vahemerd ületada niimoodi. see on loomulikult tragöödia, isegi kui teatud progress on aset leidnud. ÜRO põgenikeagentuur ennustab, et aastal kaks tuhat kaheksateist päästis Liibüa rannavalve peaaegu viiskümmend tuhat sisserändajat merel isegi arvestades kehvemat julgeolekuolukorda Liibüas aastal kaks tuhat üheksateist, on rannavalve endi-, jätkanud oma tegevust, päästes seitsesada, seitse tuhat ükssada inimest merel. Need arvud näitavad, kuivõrd oluline on see, et Euroopa tegutseks ja väheneks, et väheneks hukkunute arv merel. eriti just Liibüas on meiepoolne abi olnud äärmiselt oluline, arvestades, et Liibüa riigil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et tegeleda rändajatega üheksakümmend üks koma kolm miljonit eurot anti toetuseks Liibüa rannavalvele ja äh, sellele, et Liibüa oma pääste koordineerimise keskust arendada. operatsioon Sofia on koolitanud kokku kolmsada viiskümmend viis rannavalve personaliliiget äh, senini ja Euroopa Rändetoetusamet on äh, andnud koolitust selle kohta, kuidas saab ligipääsu sisserände ja varjupaigasüsteemile. Vahemerel on päästetud rohkem kui nelisada tuhat elu pärast seda, kui äh, operatsioon algas ja on antud abi selleks, et äh, parandada rändajate olukorda maa, maismaal Aafrika riikides, aga samas üleüldine olukord, äh, mis puudutab päästeoperatsioone, on ebapiisav. ei ole piisavalt vastutust, vastutuse jagamistes vastavalt äh, mereõiguse, rahvusvahelisele mereõigusele ja meil on vaja äh, rohkem äh, ette ennustatavust nende operatsioonide puhul, meil on vaja tugevamat koostööd, me peame koordineerima päästetöid oma Põhja-Aafrika partneritega see ei ole mitte ainult Euroopa Liidu vastutusalas. rahvusvaheline merendusõigus kohaldub kõikidele riikidele ja rannariikidel on konkreetsed vastutused siin. selleks, et meie partnerid saaksid neid vastutusi täita, pakume meie lisatoetust Põhja-Aafrika riikidele nagu Maroko, Tuneesia, Egiptus ja Alžeeria rände haldamisel, kaasa arvatud see, et nad saaksid teostada päästeoperatsioone vastavalt rahvusvahelisele õigusele. nagu te teate, siis äh, Itaalias on rändepoliitikas äh, äh, viimasel ajal olnud muutus ja nüüd Itaalia jälle lubab vabaühenduste laevu oma sadamatesse. Itaalia on ka üle vaadanud poliitika, mis puudutab vabaühenduste laevade konfiskeerimist ja neid trahve, mis on, kohaldatakse laevadele, kes toovad ilma loata inimesi Itaaliasse äh, sisserändajate puhul, kes tulevad üle Vahemere, on liikmesriigid eh, sel suvel töötanud selle nimel, et leida ühine lahendus. kahekümne kolmandal septembril äh, avaldati ühisdeklaratsioon, mis paneb paika teha mehhanismi, mis võiks asendada hetke lähenemise koordineerivamatuma ja tõhusamaga Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Malta leppisid selles osas kokku. ja pärast seda on veel mõned liikmesriigid nõustunud osalema ja ka teisi on palutud liituma me peame vaatama, kuidas see uus lähenemine praktikas töötab. mina olen veendunud, et kui mehhanism osutub sujuvaks ja tõhusaks, siis see on kõige parem stiimul, et ka teised saaksid liituda. Need liikmesriigid, kes varem on osalenud vabatahtliku ümberasustamisega Itaaliast ja Maltast, on hakanud otsima ühist praktikat, mis juba välja arendati komisjoni ja agentuuride abiga ja arutavad nüüd standardseid tegevuskavasid aga isegi kui selline mehhanism töötaks tõhusalt, siis iseenesest ei saa see olla meie lõppeesmärk. me peame leidma pika perspektiivi lahenduse nendele olukordadele, aga ka kogu Euroopa ühisele asüülisüsteemile. vastavalt ülemkogu uue strateegilisele agendale on meil vaja jätkusuutlikku lahendust, mis põhineb solidaarsusel ja vastutuste õiglasel jagamisel selline süsteem peab töötama hästi nii tavaolukordades kui kriisiaegadel. see peab garanteerima, et äh, hädas olevad inimesed on kaitstud, et teisesed liikumised ei leiaks aset ja tõhusamalt peaks olema võimalik tagasi saata neid, kellel ei ole õigust jääda Euroopa Liitu. meie eesistumise ajal oleme üritanud edendada strateegilisi ja tulevikku vaatavaid diskussioone kõige äh, tulisemate küsimuste kohta koos liikmesriikidega üritame me leida, vaadata võtmeküsimusi laiemas perspektiivis ja üleüldiselt leiame, et see aitab meil uuesti üles ehitada usalduslikku kliimat ja koostöövaimu liikmesriikide vahel ja samal ajal äh, täita ka uue komisjoni programmi. aga äh, seadusandlike ettepanekute äh, ka käiv töö sõltub sellest, kuidas uus komisjon vaatab üle ja otsustab tekstide kohta, mis on meie ees. mis puudutab äh, nende organisatsioonide kriminaliseerimist, äh, mis pakuvad humanitaarabi, siis äh, vabaühenduste rolli päästeoperatsioonidel ei tohi jätta kahe silma vahele. nagu libekomisjoni esimees ütles oma küsimuses ja nagu Euroopa Parlament meenutab meile ka oma resolutsioonist juulist kaks tuhat kaheksateist, peame me tunnustama nende elu, nende rolli elude päästmisel merel. Euroopa sisserändajate smugeldamise vastane tegevuskava rõhutab seda, et on vaja kohaseid äh, äh, kriminaalkaristusi, samas ei tohiks kriminaliseerida neid, kes pakuvad äh, humanitaarabi sisserändajatele, kes on hädas. ma saan aru ja et komisjon on üle vaatamas seda raamistikku ja ehk äh, leiavad nad ka vajalikud suunised äh, liikmesriikidele, nii et humanitaarabi ei kriminaliseeritaks. ja lisaks me peame ka konsolideerima oma pingutusi selleks, et äh, inimkaubandusega kõikehõlmavalt tegeleda, see on meie jaoks jätkuvalt prioriteediks, aitäh. suur tänu Euroopa Komisjoni nimel, nüüd volinik Haan suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, minister. viimaste aastate jooksul on toimunud laiaulatusliku rändepoliitika rakendamine ja ma arvan, et on toimunud olulisi arenguid mida võiks vaadata üldiselt väga positiivselt. rändega seonduv olukord kõikidel marsruutidel on äh, taandunud kriisieelsele tasemele. Äh, kaks tuhat üheksateist septembris on tund-, üheksakümmend protsenti vähem äh, sisserändajaid kui kaks tuhat viisteist samal ajal, aga endiselt me peame toime tulema meie ees olevate väljakutsetega, kuigi Vahemere surma saanud inimeste arv on langenud, on see endiselt äh, liiga kõrge. iga kaotatud elu on individuaalne tragöödia ja me peame tegema enamat. seetõttu on mul hea meel arutada täna teiega Vahemerel toimuvate otsingu- ja päästetööde küsimust ja rääkida ka komisjoni prioriteetidest. alates aastast kaks tuhat viisteist on toimunud neli Euroopa Liidu operatsiooni mis on aidanud päästa ligi seitsesada kolmkümmend tuhat inimest merel. kolm operatsiooni, Themis, Poseidon ja Idala, mida koordineeris rannavalve, jätkavad endiselt tööd. mis puudutab neljandat operatsiooni Sofia, siis liikmesriigid nõustusid selle jätkamisega üksnes tingimusel, et ajutiselt peatada selle meresõidualuste arendamine. aga meie pühendumus päästa elusid ei alga sellega, kui inimesed on laevas ja meie piiril. me peaksime vältima rändevooge juba alates kolmandatest riikidest, abistades rändajaid enne, kui nad üldse sellise ohtliku teekonna ette võtavad rääkides otsingu- ja päästetöödest, ei saa unustada, et see teema on endiselt liikmesriikide enda pädevuses, nad lähtuvad rahvusvahelisest mereõigusest selle raames ja meil ei ole pädevust koordineerida äh, pääste- ja otsingutegevusi ja seetõttu ei ole ka meil õigust ega kohustust määrata, millised on maabumise sadamad. Äh, see on endiselt liikmesriikide koordineerivate asutuste pädevuses, kes lähtuvast rahvusvahelisest õigusest, kohustusest abistada merehätta sattunud inimesi ja laevu. me ja sellist abi ei tohiks kriminaliseerida. kordaksin veel kord, mis tahes tõeline abi, mida migrantidele pakutakse, olgu nad siis äh, merehädalised või äh, Äh, hädaolukorras äh, muul moel äh, sellise abi andmist ei tohiks kriminaliseerida Euroopa Liidu õiguses, aga need, kes osalevad pääste- ja otsinguoperatsioonides, peavad loomulikult kinni pidama rahvusvahelisest õigustest, lubamatu ka liikmesriigid ei tohiks kriminaliseerida tõelist abi migrantidele. tuleks sellisest tegevusest hoiduda. aga komisjoni poolne Euroopa Liidu õigustiku hinnang aastast kaks tuhat seitseteist näitas, et äh, humanitaarerandklausli rakendamisel liikmesriikides on endiselt ebaselgust ja on tunnustatud ka liikmesriikide vajadust pidada dialoogi valitsusväliste asutustega ja organisatsioonidega. komisjon on samuti hakanud ise suhtlema kodanikuühiskonnaga, et koguda rohkem tõendeid ja hõlbustada dialoogi olemasolevate reeglite teemal. viimane kohtumine kodanikuühiskonnaga toimus komisjonil esimesel oktoobril sel aastal ja kodanikuühiskonna kohtumiste tulemused aitavad järgmisel komisjonil oma poliitikat välja töötada komisjon jätkab väsimatut tööd, et äh, leida lahendust äh, nende inimeste äh, jagamisele liikmesriikide vahel, kes on merelt päästetud ja et see põhineks õiglasel ja solidaarsel põhimõttel. liik-, komisjon on mänginud olulist rolli ümberasustamise protsessis pärast viiteist maabumise intsidenti. üle tuhande ühesaja maabunud isiku on juba saadetud teistesse liikmesriikidesse ja ka Norrasse. seitsesada viiskümmend isikut, kellest suur osa maabus viimase kahe kuu jooksul, on endiselt äh, veel edasi saatmata. Äh, äh, Belgia, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Bulgaaria, Hispaania ja Norra lisaks neile on osalenud nendes ettevõtmistes. tahaksin rõhutada, et igal juhtumil on komisjon mänginud siin aktiivset koordineerivat rolli kõige kõrgemal tasandil liikmesriikidega. ja tänu nendele pingutustele on õnnestunud meil ületada raskused otsustamaks, kus konkreetne alus peaks maabuma komisjon on julgustanud liikmesriike ka kokku leppima ajutistes äh, eeskirjades ja kokkulepetes seoses laevade maabumisega. Äh, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Malta vahel on näiteks kokku lepitud ajutine solidaarsusmehhanism, see on esitatud ka hiljutisel justiits- ja siseküsimuste ministrite kohtumisel, ministritel aruteluks ja edasised arutelud jätkuvad nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil. ja sel eesmärgil esimene tehniline kohtumine äh, liikmesriikide vahel operatiivküsimuste arutamiseks toimus üheteistkümnendal oktoobril ja seal osalesid teatud liikmesriigid ja ka Norra ja teatud Euroopa Liidu ametite esindajad. ma peaks ütlema, et see on alustuseks hea märk, aga töö peab jätkuma ja äh, kõik see on vaid ajutine samm varjupaiga ja rändesüsteemi reformimisel ühine Euroopa varjupaigasüsteem ja tagasisaatmise direktiiv ja kõikide vastavate õigusaktide rakendamine meie välispiiride kaitseks ja seda eh, tugevas partnerluses kolmandate riikidega on samuti asjad, millega tuleb jõuliselt edasi tegeleda, aitäh! suur tänu! ja enne, kui läheme arutelu juurde, ja annan sõna fraktsioonide esindajatele, paluksin veel kord kõigil neile eraldatud kõneajast kinni pidada. kõigepealt äh, proua Dupont äh, Rahvapartei poolt. Äh, lugupeetud president, kolleegid äh, otsingu- ja päästetööd merel on meie humanitaarkohustus, selles ei ole kahtlust. ja me ei soovi aga luua sellist mudelit, mis mängiks kaardid smugeldajate ja inimkaubitsejate kätesse. ja üks asi peab olema selge, põgenemise põhjused saavad alguse mitte merel, vaid maal ja ka äh, tarvis on rahvusvahelisel õigusel põhinevat menetlust ja kõik osalised peaksid sellest kinni pidama meil on tarvis äh, intensiivseid arutelusid ka transiit- ja äh, lähteriikidega ja peab toimuma ühine võitlus organiseeritud kuritegevusega. on äh, tarvis ka humanitaarkoridore turvaliste kolmandate riikidega ja need riigid väärivad ka meie toetust ja kõike seda on tarvis, et saavutada ülim eesmärk, et inimesed ei asuks sellele ohtlikule teele. üksnes seeläbi saame päästa rohkem inimelusid. aitäh, äh, sotsiaaldemokraatide nimel nüüd järgmiseks äh, Claude Moraes, palun kaks minutit. Thank you, president. The ongoing situation in the Mediterranean praegune olukord Vahemerel, kus inimesed hukkuvad ja jäetakse kõrvale Euroopale olulised väärtused, nõuavad, et eh, me tegutseme. libekomisjonil on olnud keeruline ülesanne eh, aidata leida kokkulepet eh, resolutsiooni koostamiseks, kuid kokkuvõttes soovime kokkulepet võtmeküsimustes kokkuvõttes on asi väga konkreetne, kas teeme midagi või ei tee. teeme eh, seda uue komisjoni töö alguses, nii et rääkigem selgelt. me ei saa eh, unustada, et meil on oma väärtused ja peame neid Vahemerel ka kaitsma. oleme korduvalt palunud, et eh, komisjon ütleks selgelt, millist sekkumist ei saa seaduse rikkumiseks nimetama uus äh, komisjon astub ametisse detsembri alguses, kuidas üülipakett on külmutatud, väga palju on vaja veel tööd ära teha, et äh, uus lähenemine välja töötada. meil on vaja informatsiooni ja läbipaistvust äh, ning samuti äh, puudutab see Euroopa fonde ja äh, liikmesriikide tegevust äh, Euroopa piiridel, koostööd riikidega nagu Türgi, Egiptus ja Maroko ning samuti tuleb äh, lugu pida-, kinni pidada põhimõttest äh, inimesed turvalisse sadamasse tuua. me peame kasutama ära kõiki olemasolevaid vahendeid, toetama ka vabaühendusi äh, nende tegevuses. resolutsioon keskendub ühest küljest sellele, mida võib teha komisjon ja mida uus komisjon saab teha ning mida saavad teha ka liikmesriigid, sest liikmesriikide jaoks teineteise süüdistamine eh, jätkab meie vahendite eh, kuritarvitamist ja sunnib meid raskeid otsuseid langetama, mis kokkuvõttes on õiged moraalsed otsused Vahemeres ja samuti on need jätkusuutlikud ja aktiivsed otsused. meie fraktsiooni resolutsioon palub võimalikult suurt toetust, et näidata, et meil on Euroopa väärtused ja soovime neid ka Vahemeres kaitsta loodetavasti saab see suure toetuse osaliseks. aitäh. nüüd Renew Europe fraktsiooni nimel proua Intvelt. Uh- suur aitäh, juhataja minister, volinik, sooviksin alguses öelda, et iga elu on midagi väärt. iga elu on midagi väärt ning kui me räägime sellest, kui palju inimesi upub Vahemeres, me räägime inimestest, kes sündisid, nende vanematel oli nende kohta loetusi ja need inimesed lamavad nüüd surnuna Vahemere põhjas, need on inimesed nagu teie või mina. seda ei tohiks ka unustada teine asi, mida ma tahaks meenutada, on see, et tegemist on otsingu ja pääste eh, me, me tegevuse kohta, me ei räägi asüülipaketist meie oleme oma kodutöö ära teinud ja me, aga me ei saa oodata, kuni asüülipakett lõpuks ometi vastu võetakse, inimesed upuvad, siis peame tegema lihtsalt selleks, et on, Vahemeres on tegutsemise võimalus olemas. kui Euroopa Liit ja liikmesriigid jätavad ühiku, siis kokkuvõttes tähendab see seda, et vabaühendused või ka kaubalaevad selle tühiku täidavad, me ei tohiks neid süüdistada selles, et nad päästavad elusid ja rääkida äh, Äh, sellest, et tegemist on illegaalide või, või majandusimmigrantide, sellest ei ole, äh, see ei ole küsimus, kõigepealt tuleb nad, äh, nende elu päästa ja siis räägime, mis staatus neil on. ma ei ole üldiselt eriline lepingupõhiste kokkulepete austaja, aga kui Malta lepe on esimene samm lõpliku lah eh, lahenduse leidmisel, peaks seda toetama kõik liikmesriigid ning ainult kahekümne seitsmest on ainult neli liikmesriiki seda toetanud, see on häbiväärne, asüülipakett on blokeeritud ning seda kasutatakse ettekäändena mitte inimeste päästmiseks ning see on häbiväärne ning lõpetuseks tahaksin paluda Rahvapartei eh, sõpru, tahaks eh, Eh, kiita proua Dubonid oma jõupingutuste eest, kuid on selliseid Rahvapartei liikme, hoolimata sellest, et nad tihtipeale räägivad kristlikest väärtustest, ei väljenda oma kristlikke väärtusi mõningatest muudatusettepanekutest. kui me räägime eh, põgenikelaagritest eh, Lüübias, siis, siis üks Saksa suursaadik kirjutas sellest, kui, kui koonduslaagrites, need inimesed tuleb sealt päästa ning loodetavasti toetavad seda ka rahvaparteilased. aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel härra Markvart, poolteist minutit. suur tänu. Bert Schweitzer on äh, öelnud, et humaansus tähendab, et me ei ohverda ühtegi inimest ähm, inim-, mingi eesmärgi nimel ja Vahemerel peame me samuti päästma inimesi, mitte neid ohverdama. peame tegema rohkemat, kui me äh, sõnades ütleme. loomulikult äh, keegi ei pea surema ja keegi ei pea ka põgenema, aga kahjuks me elame reaalsuses, kus tuhanded inimesed nendel äh, laevadel, meie välispiiridel igal aastal surevad ja me elame ka liidus, kus eh, ei ole ühtegi eh, päästelaeva saadetud eh, sellesse piirkonda. me elame liidus, kus kõrgem kohus on keelanud inimeste tagasisaatmise Liibüasse ja nüüd lastakse Liibüa sõjaväelaste esindajatel teha seda, mida me ise ei tee. tar-, peab peab lõpetama ka humanitaarabi kriminaliseerimise. meil on Frontexi lennukid, mis saavad informeerida laevu inimeste päästmiseks ja